neid raporteid homme ja järgmiseks on äh, meil ette nähtud ühine arutelu kaubamärkide küsimuses soovitus teisele lugemisele äh, Euroopa Liidu kaubamärk Cecilia Wikströmilt ja soovitus teisele lugemisele Cecilia Wikström kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid. kõigepealt annaksin ma loomulikult sõna raportöörile. proua Wikström, teil on neli minutit, palun suur tänu, härra president ma olen kaubamärgi paketiga tegelenud juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadest. see on olnud suur privileeg. ma tahaksin kõiki kolleege tänada nii parlamendis kui komisjonis ning äh, südamlik tänu ka kõikidele eesistujariikidele, kes on teemaga tegelenud ja võib-olla kõige olulisem on see, et ma tahaksin tänada Lätit, ja Itaaliat, kes eesistujana tegid ära suurepärase töö kõige kriitilisemates etappides meie läbirääkimistel. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, mis on saavutatud selle teemaga. kolmepoolsete kohtumiste reformid peavad tagama selle, et ettevõtetel Euroopas oleks lihtsam ja kiirem ja odavam eh, saada kaubamärk registreeritud me ei tahaks ohustada sellega otsuste kom-, äh, kvaliteeti ja nüüd on ühtlustatud haldusmenetlusi vastavalt parimatele kogemustele äh, ja äh, me soovime liikmesriikide süsteeme rohkem harmoneerida vastavalt parimatele senistele kogemustele. ja nüüd olemasoleva kaubamärgi seaduse puhul on mitmed sätted uuendatud, arvestades tehnoloogia arengut, samuti oleme sisse võtnud tähtsad garantiid selleks, et sõnavabadust, väljendusvabadust ka kaitsta, et et õiguste valdajatel ei oleks ohtu, et need kohtusse kaevatakse sellepärast, et neid on kuidagi, et, et nad on kuidagi parodeerinud kedagi või on, või ei ole nende kunstiline väljendus kellelegi meeltmööda. nüüd näed, selle nädala jooksul ja varem ka olen saanud erinevaid kirju ka vabaühendustel näiteks seoses geneeriliste ravimitega. tahaksin siin toonitada seda, et et kõikidele äh, võib praegu kinnitada, et mitte mingil juhul ei tohiks äh, geneeriliste äh, ravimite transiit probleeme kolmandatest riikidest tekit-, tekitada. mina olen arengu eest kogu elu seisnud ja ma ei oleks kunagi lubanud näiteks mõnda õigusakti, mis kannab ka minu nime, Ähm, takistada kolmandate riikide kodanikel ligipääsu ravimitele. seda ei tohiks juhtuda. meie parlamendi läbirääkimismeeskond on olnud väga ühtne ja me oleme saanud paika panna väga tugevad garantiid. tuleb rõhutada ka seda, et varasemad probleemid seoses geneeriliste ravimitega on olnud seotud eelkõige patentidega, mitte kaubamärkidega. kõnelejal kadus mikrofon. nii, kõneleja jätkab. ma olen täna uhke selle üle, et me oleme saavutanud tasakaalu organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses eh, ja eh, võitluses eh, võltskaupadega. ma tahaksin öelda, et eh, Euroopa kaubamärgi hoidja peab takistama eh, võltstoodetel turule tulemist, aga eh, kui ta teeb, kui ta teeb takistusi ebaseaduslikult, siis ta peab kohtu ees vastutama. me tahaksime peatada võltskaupade Äh, järeldatud kaubad äh, transiidi läbi Euroopa Liidu, sest äh, niisugune kaubandus, kriminaalne kaubandus ohustab kõige haavatavamaid meie seas. jõuame sellest veel rääkida, aga ootan suure huviga tänast debatti. suur aitäh saadik Wikströmile ja tahaksin siin nüüd tervitada volinik Pienkovskat. palun, sõna on teil. suur aitäh, president, austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada väga õiguskomisjoni parlamendis ja õnne soovida Cecilia Wikströmile suurepärasele tööle, mis on ära tehtud kaubamärgireformi paketiga. see töö äh, on toimunud konstruktiivses õhkkonnas, ma olen jälginud seda. Eh, diskussioonid, mis kestsid kaks aastat, on olnud väga keerulised. eriline, eriti keeruline oli tehniline osa. kaubamärgipakett on oluline element innovatsioonistrateegias, Euroopa Liidu konkurentsipoliitikas, reform peaks nüüd kaubamärgi ähm, registreerimise lihtsamaks tegema, äh, kättesaadavamaks ettevõtjatele. Äh, samuti soovitakse kiirendada protsessi, ettenähtavust, prognoositavust, õiguskindlust ja alandada kulusid. see äh, kaubamärgi pakett on oluline samm moderniseerimise suunas ja Euroopa kaubamärgisüsteemi edasise harmoneerimise suunas. tahaksin esile tuua, millised on selle paketi eelised. kõigepealt eh, tahaksime jõuda selleni, et peaaegu nelikümmend protsenti ehm, tekib kokkuhoidu ettevõtjatele, kes soovivad Euroopa Liidus kaubamärki registreerida. teiseks reform peab eh, muutma registreerimisprotsessi harmoneeritumaks, eh, kiiremaks, tegema selle protsessi kättesaavamaks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kust kaubamärke registreeritakse ning eh, samuti mm, peaks olema võimalik ka üle piiri Euroopa Liidus ka oma kaubamärki kaitsta samuti on ette nähtud liikmesriigi tasandil nõuande ja vaidlustamise protseduurid. kaubamärgi omanikud Euroopa Liidus saavad ka paremad võimalused äh, võltskaupade vastu võidelda, eriti illegaalsete imitatsioonide vastu võideldes, mis saabuvad väljaspoolt Euroopa Liidu territooriumi. Euroopa Liit äh, peaks olema ähm, maailmas eesrinnas, võideldes niisuguste äh, võltskaupade transiidi vastu ja veel reform äh, moderniseerib, kaasajastab eeskirju, tagab õiguskindluse, võtab vastu uued eeskirjad kaubamärgi õiguses ning rääkides äh, eelvalikust, Äh, ja äh, Alicante agentuurist ähm, siis äh, uus, see agentuur peab haldama kõiki neid kaubamärgiga seotud protsesse ja peab siiski toonitama, et see ähm, viimane versioon raportist ei vasta meie komisjoni ees arusaamale detsentraliseeritud agentuuridest määruse äh, lõpptekst siiski kavandab äh, uuendusi, äh, mis suurendab agentuuri vastutust. oluline on see, et me oleme saavutanud kompromissi, komisjon tervitab seda, suur aitäh! suur tänu, proua volinik! ja nüüd saavad sõna kõneleb fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, Rahvapartei äh, Pavel Svoboda, palun. proua volinik, kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki Jüri komisjoni kolleege, kes on äh, selles töös osalenud, eriti raportööri proua Cecilia Wikströmi. kaubamärgid äh, on olnud väga edukaks projektiks, aga nüüd on meil sellised seadusandlikud äh, muutused, mis võivad radikaalselt mõjutada positiivses suunas neid, kes kasutavad äh, kaubamärke. ma olen veendunud, et sellel reformil ei saa olema mingisuguseid teiseseid negatiivseid mõjusi. samuti olen ma arvamusel, et välja pakutud reform lihtsustab menetlust, see muudab äh, kulud ja lõivud madalamaks ja me saame sellega seadusloomet äh, äh, parandada. meie otsused on Lissaboni lepingu põhised ja me võime öelda, et Euroopa Liidu juriidiline raamistik võimaldab vastu võtta ka selliseid muutusi, mis on laiemale avalikkusele hästi mõistetavad, me toetame täielikult seda reformi. suur tänu ja nüüd äh, SND fraktsiooni nimel äh, proua Evelin Regner, palun härra president, proua volinik, Euroopa Liidu äh, kaubamärgipakett on võtmetähtsusega võideldes toodete võltsimise vastu. see äh, toimib äh, läbipaistvate reeglitega transporditavatele toodetele ja loodetavasti me saame võidelda niimoodi piraatluse vastu. praegu juba toimib äh, kaubamärgisüsteem üpris hästi, aga uus süsteem parandab seda olukorda veelgi. loodetavasti toob see endaga kaasa rohkem majanduskasvu ja innovatsiooni. mis on uuendused, lõivude äh, tuntav vähendamine, äh, kaubamärkide kaitse, lihtsustatud äh, registreerimine, kui me räägime Euroopa Liidu kaubamärgist. raportöör proua volinik juba mainis seda, mis on kõige olulisem ka minu jaoks. geneerilised ravimid on ka tulevikus endiselt kättesaadavad arenguriikides. tervishoid on niivõrd oluline, et ükskõik, mis reegleid me võtame kaubamärgide valdkonnas, täielikult peab olema tagatud äh, geneeriliste ravimite jõudmine kolmandatesse riikidesse. Tam-, samuti äh, toonitan, kuivõrd oluline on see, et meil oleks tagatud vaba arvamuse avaldus, näiteks parodeerimise võimalus, et ka seda kaubamärgi seadusandlus ei piiraks. suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel äh, Jüri Maštalka, palun. president, kolleegid, lugupeetud Cecilia Euroopa Liidu kaubamärgi eesmärgiks äh, on äh, pakkuda suuniseid tarbijatele, nii et me saaksime valida kaupu ja tooteid lähtuvalt oma soovidest. Euroopa Liidu kaitsesüsteem toimib äh, paralleelselt riiklike süsteemidega Need ei hakka omavahel konkureerima, vaid täiendavad teineteist. niimoodi on meil parem vahend, et võidelda võltsitud ja piraatkaubava vastu. Euroopa Liidu kaubamärgi eeliseks on see, et äh, registreeritakse üks kord ja see antakse tootele üle kogu Euroopa Liidu. Euroopa Liidu ülene seadusandlus selle asemel, et meil oleks kakskümmend kaheksa seadusandlust, tõstab äh, õiguskindluse taset, vähendab äh, kulusid ja mm, juriidilise abi vajadust ja seetõttu on kogu menetlus äh, soodsam. on väga hea, et me oleme lahendanud mitmed vastuolulised küsimused ma väga hindan koostööd, mis meil oli variraportööridega ja ma tänan väga sind, Cecilia, eriti mis puudutab äh, tegutsemist ravimite teemaga, suur tänu ja häid jõule kõigile! tänan ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Max Anderson, kaks minutit, palun. Eh, tänan, ma soovin kõigepealt tänada raportööri proua Wikströmit, samuti variraportööre. see oli esimene teema, mille puhul ma olin kaasatud kolmepoolsetesse läbirääkimistesse ja ma õppisin sellest väga palju, see oli väga huvitav. siin raportis on äh, väga palju häid aspekte, süsteem muutub lihtsamaks, äh, sujuvamaks, paindlikumaks, osaliselt on probleemid äh, lahendatud äh, sellega, et äh, kogutakse raha teatud lõivude abil, aga nüüd geneeriliste ravimite teema, see oli meie roheliste jaoks antud raportis kõige olulisem. ja nüüd, mis puudutab geneerilisi ravimeid, siis erinevalt teistest kõnelejatest ei ole mina küll päris kindel, et me jõudsime soovitud eesmärgile. me pühendasime sellele küsimusele palju aega, me võitlesime nõukogu vastu, aga eksisteerib endiselt teatav mure. kodanikuühiskond, näiteks piirideta arstid siiski kardavad, et äh, geneeriliste ravimite levik ei ole selle seadusandlusega piisavalt äh, lubatud. kardetakse, et nende levikut siiski piiratakse. meie rohelistena soovisime enamat. me tegime endast parima, aga rohelised siiski hääletavad vastu, sellepärast et see on kõige olulisem küsimus meie jaoks. suur tänu ja nüüd äh, EFD fraktsiooni nimel Laura Ferrara, üks minut, palun. tänan, president. ka mina soovin kõigepealt tänada raport oli proua Cecilia Wikströmi tehtud äh, töö eest, tänan ka variraportööre. kaubamärgid on väga olulised Euroopa rahvamajandustele, eriti kui me räägime sellistest rahvamajandustest nagu Itaalia, kus äh, Made in Italy on mõistetav ka kvaliteedimärgina toodete ja teenuste puhul Euroopa Liidu kaubamärki ei võtnud me vastu teatavate reservatsioonideta, meil oleks pidanud olema õiglase kasutuse klausel, kus oleks reeglid selgemalt välja toodud, eriti mis puudutab näiteks kunstnike vaba eneseväljendust, aga vähemalt on põhjenduspunkt äh, sees, mis viitab äh, vastavale põhiõigusele ehk siis äh, väljendusvabadusele, sõnavabadusele. me saavutasime kokkulepped ka seoses äh, geneeriliste ravimitega ja samuti seoses võltskosmeetikaga, mis võib olla lausa osutlik. suur tänu. ja nüüd härra Svjevka, poolteist minutit Rahvapartei nimel, palun tänan, president, austatud äh, volinik, kolleegid. töö, mida me oleme selle suure reformiga teinud, on kestnud äh, umbes kolm aastat, kaasatud on mitte ainult äh, õiguskomisjon, vaid ka teised kolleegid. oli vaja viia sisse muutused kaubamärgisüsteemi. lõppedu on suureks saavutuseks meie raportöörile proua Wikströmile, kes on olnud ülimalt visa võideldes äh, sidusa ja tervikliku lahenduse eest kaubamärgi omanikele. siin on räägitud äh, palju tootepiraatluse vastasest võitlusest, aga siin on ka palju muid muutusi, näiteks kaubamärkide lihtsustatum, läbipaistvam äh, registreerimine, läbipaistev register ja samuti selged äh, põhjendused, miks on võimalik registreerimisest keelduda. kõige olulisem on aga see, et need uued reeglid, mis on paika pandud, äh, leiavad tõhusalt rakendust, sellepärast et kui see samm jääb tegemata, siis ei ole edu täielik määrus võimaldab meil võidelda võltsitud kaupade vastu ja me saame teha tihedamat koostööd riiklike patendiametnikega. samuti saavad need patendiametid omavahel teha koostööd ja teha koostööd Euroopa katusorganisatsiooniga. meil on äh, olemas nüüd kõik võimalused, et meil oleks tulevikus lihtsam äh, arusaadavam paindlikum Euroopa Liidu kaubamärgisüsteem. me oleme parasjagu viimas tööd lõpule seoses ärisaladuse ja autoriõigusega, nii et see on väga oluline samm siin selles kontekstis ja härra president, lõpetuseks veel üks formaalne märkus. me oleme teadnud juba pikalt, et äh, õiguskomisjonil on täna õhtul kell seitse koosolek, kus me kohtume volinik Jurovaga ja kahjuks on nüüd äh, arutelu sellel teemal, kus äh, juurikomisjon on olnud juhtivkomisjon pandud just samal ajahetkel, ärge tulevikus seda viga korrake, palun jah, aitäh selle märkuse eest, ma edastan selle oma kolleegidele. niisiis. Ungari, Poola äh, naiste võrkpalli tulemused, Poola on äh, võitnud Ungarit. ja nüüd järgmisena kolleeg äh, Negrescu, palun. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi lihtsustamine toob endaga kaasa selle, et kogu süsteem hakkab toimima paremini, tootepiraatluse ja võltsitud kauba vastu on lihtsam võidelda, nii me saame äh, vältida tarbijate kahjustamist ja samuti seda, et äh, tootjad üle kogu maailma kaotavad äh, väga palju raha. me soovime samas äh, ka vähendada bürokraatiat, tagada, et oleks kõrgem tõhususe tase ja kulud oleksid madalamad. määrus toob endaga kaasa selle, et meil on võimalik paremini koordineerida transiitkaupade kontrolli kõik saavad sellest kasu. meil on äh, tasakaalukam lõivude kasseerimise Äh, süsteem tulevikus. minu riigis on olukord selline, et tihtipeale võltsitud kaubaga veetakse tarbijaid ninapidi. seetõttu on ääretult oluline, et Euroopa Liit viiks läbi teavitus- ja infokampaaniaid, mis oleksid suunatud tarbijatele, aga ka ettevõtetele, näiteks VKE-dele, et nende kaubamärgid oleksid paremini kaitstud, meil on vaja tugevamat äh, kaitsesüsteemi, kuna see tõstab konkurentsivõimet üle kogu Euroopa Liidu võrreldes äh, maailmaturuga ja me saame parandada siis äh, olukorda igal pool. suur tänu ja sõna saab järgmine kolleeg. А сега, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги tunnustame teid äh, eduka tulemuse eest, head kolleegid, tahaksin tänada raporti, raportööri proua Wikströmit ja variraportööre, kes on teinud väga head tööd. selle töö tulemusena saame kõik äh, olla rahul, aga meil on üks äh, mure. siin viidatakse Euroopa Liidu eelarvele. Euroopa Liidu eelarve assigneeringud äh, võltsingute vastu võitlemiseks äh, intellektuaalomandi õiguse valdkonnas on olulised ja see on väga oluline nende jaoks, kes on maksnud raha selle eest, et nende kaubamärke kaitstaks. seda raha võiks kasutada võltsitud kaupade vastu võitlemiseks, aga riiklikul tasandil langetatakse kõige paremad otsused, aitäh! aitäh! Uh, ja nüüd äh, vaba mikrofon. Uh, aitäh. ja aitäh ka selle eest, et äh, poolakad jäävad poolakateks ja nii edasi. aitäh selle dokumendi eest, aitäh selle raporti eest, proua raportöör. tegemist on keerulise teemaga, nimelt võltsimine ühelt, ühest küljest ja teisest küljest äh, konkurentsivõime ja menetluste lihtsustamine, see on äh, kohati väga raskesti saavutatav. keeruline on võltsijaid tabada, teisest küljest lihtsustades samal ajal õigust, mis seda reguleerib, ma arvan, et VKE-de jaoks oleks paremaks lahenduseks see, kui paremini antaks võimalus majanduskasvuks Euroopas, ma arvan, et see raport, mida toetatakse laialdaselt, on heaks lahenduseks Euroopa Parlamendi poolt. okei okay, uh,. Äh, deputy Notis Marias. kolleeg Marias. aitäh. kaubamärkide kaitsesüsteem peaks olema lihtne, odav ja paindlik. et kasutajad saaksid äh, piisava kaitse aga me teame, et vaja on kõikides liikmesriikides kaitset ja seetõttu samal ajal on vaja kaitsta ka riiklikul tasandil kaubamärke. see tähendab, et meil peab olema mingisugune seos liikmesriigi ja Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsesüsteemi vahel, me peame tagama, et on selge, kui näiteks kasutatakse sarnaseid kaubamärke sarnastele toodetele, tuleb tagada, et me soodustame kaitset VKE-de jaoks nende kaubamärkide osas, nad on eriti puudutatud kasinusmeetmetest ja kriisist, eriti just Kreekas ja Euroopa lõunaosas, aitäh! aitäh um,! Uh, Mr Jakovtšitš gospodine predsjedavajući e, želim vas upozoriti na jedan. ma tahaksin teie tähelepanu viidata ühele probleemile mis e, peatselt tekib. kui me võtame vastu vajalikud vastused e, mahepõllumajanduse osas, siis satume me olukorda, kus meie ka Euroopa märk, kus on Euroopa tär-, tähed, mis puudutab mahekaubamajandust, vajab teistsugust äh, käit-, käsitlemist võrreldes teiste toodetega. ja see kaubamärk iseenesest ei tähenda otseselt, et ta et on ühesuguse to-, sarnase mahepõllumajandusliku tootega äh, igas liikmesriigis, sest pestitsiidide nõuded äh, õunte kohta näiteks on ühes liikmesriigis erinevad võrreldes teise riigiga. ja meil on vaja sertifitseerida, et äh, justkui oleks tegemist ühesuguse tootega, me teame, et see võib põhjustada probleeme ja eksitada tarbijaid, aitäh! E, aitäh. ja nüüd e, saab sõna volinik Penkovska komisjoni esindajana. aitäh! ma kuulasin suure huviga kõiki teie märkusi, teie sõnavõtte, tahaksin tänada teid kõiki panuse eest sellesse arutelusse, lõpetuseks lubage, et ma rõhutan paari võtmetähtsusega punkti panin tähele, et kaubamärgipõhised majandused mõjutavad oluliselt tööhõivet ja majandust Euroopa Liidus. reform toob kaasa modernsema, lihtsama õigusruumi, mis soodustab konkurentsivõimet ja omanikutunnet, mis on Euroopa jaoks hea. loomulikult peame tõhusamalt võitlema või-, võltsimise vastu, see on oluline selleks, et vähendada selle kahjulikku mõju inimeste tervisele, ohutusele ja loomulikult innovatsioonile ja majanduskasvule. tahaksin samuti rõhutada ja tegemist on olulise punktiga, et kompromiss puudutab ainult kaubamärke, see ei ole kuidagi seotud patentidega ega ega ka gene-, geneeriliste ravimitega, aga sellest hoolimata see pakett sisaldab kaitsemeetmeid geneeriliste ravimite valdkonnas Euroopa Liidus, mõned teist viitasid raport ka sellele teemale. ma paluksin, et te toetaksite seda paketti, see saadaks selge sõnumi Euroopa Liidu võimekuse kohta äh, reformida majanduslikult olulisi valdkondi, samal ajal kui pean meelde tuletama, et see suurendab äh, majanduskasvu ja innovatsiooni. aitäh! ja nüüd võtame arutelu kokku. proua raportöör Cecilia Wikström. aitäh! lubage lõpetuseks mainin mõnda teemat, mis on seotud äh, finantseerimise juhtimisteemadega, parlament äh, on siin saavutanud mitmeid olulisi võite, läbipaistvus on suurenenud kõikides valdkondades, Ohimi puhul Euroopa Parlament äh, on esindatud ka Ohimi nõukogus ohim, mida varem äh, tunti ohimi äh, nime all, vahetab nime ja temast saab Euroopa Intellektuaalomandi Amet, EUIPO, e me oleme äh, vähendanud tasusid ja lõivusid, ilma et see sekkuks riiklike süsteemidega ja soodustame koostööprojekte Euroopa Liidu ja riiklike ametite vahel, mis toob kaasa pehme harmoneerimise ja võimekuse suurenemise riiklikes asutustes. tegemist on väga suure ja keeruka paketiga, mis nüüd äh, saab vastu võetud ja nagu ma olen korduvalt öelnud nende aastate jooksul, tegemist ei ole revolutsiooniga, tegemist on moderniseerimisprotsessiga, mida me vajame praegust praegusele Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemile. ma olen veendunud, et see toob kaasa eh, selle eesmärgi, mida me soovime, nimelt eh, jõukuse ja majanduskasvu suurenemist, mida tänapäeval Euroopas nii väga vaja on. ma loodan, et kolleegid toetavad seda kokkulepet, mille me oleme saavutanud ja ma tänan teid kõiki veel kord toetuse eest ja väga viljaka ja kohati ka Mm, väga elava arutelu eest selle teema üle, ma soovin teile kõike head, aitäh! aitäh, proua raportöör! tahaksin tänada kõiki arutelus osalenuid, sealhulgas proua volinikku, nüüd lõpetan selle arutelu, hääletamine toimub homme ja meie järgmine päevakorrapunkt on komisjoni tea-, teatis äh, terrorismi ohvrite kaitse kohta, annan sõna komisjoni esindajale. proua volinik